okei okay. uh,, dear colleagues. austatud kolleegid, daamid ja härrad. meie mõlemad ootame siis mina ja proua Kosta seda, et tuleksid teised kolleegid, aga nad ei tule. nii et hakkame siis pihta. Ten past nine with kell on üheksa kümme ja hakkamegi pihta. suurepärane. tere tulemast meie ühtsele koosolekule, suurepärane eh, heameel on mul täna koos proua Kostaga, eh, kultuuri- ja haridusekomisjoni esinaisega juhatada seda koosolekut. ja tere tulemast eh, ka kultuurikomisjoni ja ka ITRE komisjoni kolleegidele loomulikult. enne kui hakkame hääletamise juurde asuma, alustame sellest, et võtame vastu päevakorra kui ei ole mingisuguseid äh, märkusi, siis võtame sellisel kujul päevakorra vastu. kas on kellelgi midagi öelda päevakorra kohta? meie siis ühtne ühetunnine koosolek. ei ole. minu teadaanded on väga äh, lühikesed, tuletan teile meelde, et äh, seda koosolekut kantakse üle veebis. ja meil on kaetud täna kõik keeled, välja arvatud neli, Malta, Sloveenia, Horvaatia ja keelikeel. ja nüüd Läheme edasi väga olulise aspekti juurde, nimelt hääletamine. proua Kosta kõigepealt juhatab hääletust kuni kahe tuhande kaheksanda muudatusettepanekuni ja siis võtan sealt üle kompromiss muudatusettepanekust number kakskümmend üks. me teeme kõik, mis võimalikku selleks, et hääletamine oleks ladus ja läheks kiiresti. nii et äh, alguses siis rohkem äh, mingisuguseid märkusi ei ole, proua Kosta, palun suur tänu, härra Puusek. ja suurepärane heameel on äh, mul äh, olla kaasjuhatajaks ITRE ja kultuurikomisjonide koosolekul selleks, et äh, kultuuri ja loomajanduse raportit käsitleda tahaksin öelda tere tulemast kõikidele kolleegidele ITRE ja Kultuurikomisjonist ning eriti kahele kaasraportöörile, härra Meeldo Morgano ja härra Heller, suurepärane töö on koos ära tehtud. tahaksin kõigepealt öelda, et võtame kohe ette hääletamise ja loodetavasti olete oma elektroonilise hääletuskaardi kaasa võtnud. teeme siis palun hääletuse proovi ära hääletamine on alanud. Just to test and close the vote. ja hääletamine on lõppenud. okei okay., it's okei okay., there is the number, okei okay.. And so we proceed to äh, arvud klapivad ja läheme siis edasi hääletamise juurde. And so we begin on compromise one. kompromiss üks, palun. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmteist järgmisel leheküljel. kes poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud. edasi sada kakskümmend seitse järgmisel leheküljel, poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kolm, kes poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend kaks. kes on poolt? kes vastu? erapooletud? vastu võetud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada kuuskümmend viis järgmisel leheküljel, palun. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus. osade kaupa, nii nagu palusid Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraadid, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek number sada kuuskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist järgmisel leheküljel, palun, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend üheksa järgnevalt, palun kakssada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaks osade kaupa ECR äh, fraktsiooni taotlusel, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss kaheksa. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kaheksateist kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kaks, järgnevalt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neliteist A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakssada seitsekümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. härra Puusak võtab järgnevalt üle. suur tänu teile. Silvia, jätkame. kompromiss kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusepanek kolmsada kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun. kolmsada seitseteist I close the vote. hääletamine on lõppenud. No, no, not 100%. We see, we see. I, I gave you a chance. Uh, three, one. kolmsada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun veel kord. ei olnud väga selge tulemus. kolmsada kakskümmend, hääletamine on lõppenud. no vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. suuline muudatusepanek number üks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 vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viiskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusepanek kolmsada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend kuus ja kolmsada kaheksakümmend seitse võtame koos. kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kolmsada kaheksakümmend kaheksa elektrooniliselt hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt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 suuline muudatusettepanek, muudatusettepanekule nelikümmend üks, kas on vastuväiteid? ei näe, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks ja nelikümmend kolm, hääletame koos, need on identsed. kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse, kahes osas. esimene osa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud samuti kompromiss kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üheksa poolt, vastu üheks, e, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kuuskümmend kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud <laughs> seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud ja vastu võetud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime palun. üheksakümmend kaheksa, palun. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud ja sada neli poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus kogu raporti üle, nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. ja hääletamine lõppenud suurepärane tulemus. tunnustused raportööridele, töö oli raske, sest nagu teate, erinevate komisjonide vahel ei ole lihtne kokku leppida kõiki kompromissettepanekuid, nii et tunnustavad sõnad raportööridele ja variraportööridele ning fraktsioonidele. Äh, proua Kosta teab väga hästi, et me äh, loome selliseid klustreid Euroopa Parlamendis, sellepärast et Euroopa Komisjon äh, töötab ju klastrite baasil, asepresidendid äh, samuti Euroopa Komisjonis moodustavad äh, taolisi äh, formatsioone, nii et ka Euroopa Parlamendis on see olnud väga hea ja mul on väga hea meel, et meie kahe komisjoni vaheline koostöö on olnud väga edukas. ja väga viljakas on olnud meie arvamuste vahel, vahetus. kaks raportööri olid väga vaprad ja saime sellise tulemuse, nagu täna on meie ees suur tänu teile, proua Kosta, seda vastutust äh, minuga koos jagamast. suur tänu, suur heameel oli see ka minu jaoks ja ma tahaksin äh, ka tänada mõlema komisjoni liikmeid, et te tegite nii suuri jõupingutusi selle raporti kallal. tunnustusavaldus rap-, raportööridele, variraportööridele, aga ka mõlema komisjoni sekretariaadile. suur tänu abi eest, fraktsioonidele aitäh selle eest, et nüüd see raport vastu on võetud ma eeldan, et meie raportöörid tahavad ka midagi öelda. pärast seda nii ilusti sujunud hääletust, härra Heller, palun. kolleegid, palun vaikust saalis. daamid ja härrad, suur tänu. tahtsin välja tuua ainult ühe aspekti, arvestades, et esimest korda on meie kaks komisjoni koos töötanud öö, ja karta oli, et asi muutub natukene problemaatiliseks, tuleb tunnistada täna, et äh, kõik sujus väga hästi ja see on erakordne. ja ei, see jääb vast viimaseks korraks, kui me üheskoos millegi kallal töötame. tegemist on seekord ähm, siis esimese dokumendiga, mis koondab endasse näitlejad äh,, loovtöötajad, tarkvaraarendajad ja isegi autotööstuse. ja see on nüüd uue tööstusajastu koidik, millele me oleme tunnistajaks eh, ja me peame neid uusi arenguid tunnistama oma kultuuri osana ja see teema leidis kajastamist ka Euroopa Komisjoni presidendi kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus ja sellest sai ka see raport ajendatud. aga meie siin parlamendis muidugi oleme ju pidanud teinekord algatusraporteid võib-olla sellistest ambitsioonide reastamisest, mitte konkreetsest seadusandlusest või rahast rääkimisest, aga tegelikult on see hoopis vastupidi meie seekord arutelude jooksul äh, suunasime konkreetselt rahalisi vahendeid EFSist äh, loovtööstusesse esimest korda ja isegi komisjonis kõrgemal tasandil võeti ka selline otsus vastu ja me ei saa alahinnata meie ühise raporti mõju. ja härra Morgano, suur tänu teile, suur tänu sekretäriaatidele, ka teie jaoks oli see uus vorm tööd teha ja suur tänu ka minu meeskonnale Nina Ferrucile, ja härra Morgano kaastöötajatele samuti suur tänu. kaks komisjoni äh, tegid käe käe kõrval tööd, äh, kompromissmuudatusettepanekud said ilusti paika, suur tänu. härra Morgano, suur tänu, ka mina tahaksin äh, tänada kõiki selles protsessis osalenuid, suur tänu, härra Eeler, minu kaasraportöörile, variraportööridele suur aitäh ja sekretäriaadi liikmetele aitäh! ja tänu väärivad äh, komisjonid üldse, et andsite meile aega seda raportit koostada. see, selle hääletuse mm, lõpptulemus on poliitilises mõttes kõige suurem võit ja me saadame väga selge sõnumi äh, selle raportiga Euroopa Komisjonile nimelt, et Euroopa Liidule tuleb välja kujundada ka kultuuri- ja loovtööstuste jaoks poliitika, mis peab olema järjepidev ja pikemasse perspektiivi suunatud. ning lisaks sellele tuleb eraldada eelarvevahendeid, konkreetsed tähtajad panna paika ja ma loodan, et see, et me oleme teatud ajaraamistiku paika pannud, Äh, toob selgust majja. me oleme niimoodi andnud, äh, võtnud ka vastastikku kohustuse selles, selles osas juba enne seda tööd, enne selle töö alustamist, nii et äh, kõik on nõus selle põhimõttega, et see sektor peab kasvama. see on üks viis, kuidas oleks võimalik uus tööstusajastu Euroopas esile kutsuda ja kogu parlament ilmselt jagab seda mõtet, et äh, eriti tuleb äh, tähelepanu pöörata töökohtadele ja töökohtade loomisele nooremale põlvkonnale tagada tuleb noortele inimestele koolitusvõimalused võimalus jõuda kvalifikatsioonini. nii et tõesti tulevikku suunatud kavad ja plaanid ja see on võib-olla meie senise töö kõige olulisem osa, nii et äh, õnnitlused kõigile, jätkame oma tööd ka tulevikus. Äh, ja lõpetuseks tahaksin veel lisada olulist aspekti. kui me vaatame seda, mida on parlament juba varem otsustanud näiteks VKE-de toetamise osas, siis äh, nüüd on siia juurde toodud veel ettepanekud mikroettevõtete jaoks, samuti on kaetud intellektuaalomandi õigused. teemad, mis on samuti olulised, aga nendest peame rääkima ka teiste komisjonide esindajatega. suur tänu, ütleb proua Kosta. minu poolt ka mõned kokkuvõtvad märkused, suur tänu, härra Puusak, teile äh, hästi sujunud koostööst, ega see väga lihtne ei olnudki, sest et parlamendis kaldume me komisjoniti tööd tegema suhteliselt äh, omapäi, aga ma arvan, et selline komisjoni ületav, ületav lähenemine äh, peaks, on üsna kasulik sest et äh, õnnestub meil sellistes aruteludes tuua sisse paljude e-, erinevate komisjonide seisukohad. näiteks võtsime arvesse selle raporti koostamisel nii need tööstussektorid, mis on kultuuri või loovat loomu ja need, mis seda ei ole. ja raportööridel oli väga õig-, täiesti õigus, kui nad ütlesid, et me saadame jõulise sõnumi siit komisjoni suunda kahe tuhande üheteistkümnenda aasta roheline raamat ja seni vastu võetud raportid ei ole arvestanud Euroopa loov- ja kultuuritööstuse olulisusega maailmas. Euroopa kultuuripärandit tuleb kaitsta, samuti ka selles valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid. nii et me ei räägi mitte ainult tööstusest laiemalt, vaid ettevõtetest, kes töötavad ka kolmandas sektoris, sotsiaalettevõtted, kelle osakaal suureneb, nad koolitavad inimesi välja ja pakuvad neile töökohti ja tihti on tegemist ettevõtetega, mida ei ole võimalik äh, üle kolida kuhugi mujale. tegemist on regionaalsete ettevõtetega tihti. ettevõtted, mis on kasutanud äh, kultuuri- ja loovsektorit äh, majanduskasvu toestamiseks. komisjon seni ei ole seda tunnustanud Äh, piisavalt minu meelest, näiteks EFSI ei ole selle sektori jaoks midagi ette näinud ja see on tulevikus ilmselt meie kõige suurem äh, probleem üldse. ja loomulikult intellektuaalomandi küsimused, selles ei tohi näha takistust majanduskasvule, vaid äh, üheks konkurentsivõime tingimuseks see rõhutab ka seda, kui oluline on Euroopa roll maailmas, nii et ma olen väga rahul saavutatuga, suur tänu raportööridele, fraktsioonidele, variraportööridele, mõlemale komisjonile ja mõlemale sekretäriaadile, kes on meid oluliselt toetanud. ja ma kutsuksin nüüd üles kultuurikomisjoni kolleege saalist lahkuma, sest ITRE komisjoni koosolek jätkub.